Dear colleagues, we continue the session of the committee. kolleegid, jätkame komisjoni istungit. lugupeetud proua Blinkevitš-Uite, tere tulemast kõigile kuulamisele. meil on võimalus meil on võimalus äh, nii libe kui FEM äh, komisjonide ühiskuulamisel äh, ekspertide vaateid kuulda seoses direktiivi kaks tuhat kaksteist murd kakskümmend üheksaga, millega kehtestatakse kuriteo ohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded. nagu teate, võeti direktiiv vastu seoses eh, vajadusega tagada kaitse ja tugi Euroopa Liidu kodanikele, kuna üha enam inimesi reisib maailmas ringi, kolib välismaale ning võivad sattuda seal ohvriks kuritegevusele. direktiiviga tagatakse, et inimesed, kes on langenud kuritegevuse ohvriks, leiavad tunnustust ning tuge ja saavad piisavat kaitset ning neil on ligipääs õigussüsteemile. Euroopa Liidu liikmesriigid pidid rakendama direktiivi sätte, üle võtma direktiivi sätted siseriiklikusse õigusesse kuueteistkümnendaks novembriks kaks tuhat viisteist tänasel kuulamisel kuuleme, milliseid meetmeid on liikmesriigid võtnud, tagamaks äh, inimestele nende õigused tulenevalt direktiivist ning milliseid takistusi on nähtud siseriiklikul tasandil direktiivi rakendamisel. samuti on meil võimalus äh, analüüsida, mil määral on need uued meetmed toonud kuritegevuse ohvri, ohvritele käegakatsutavaid muudatusi ning äh, kuulamise tulemusena vastavalt kodukorra artiklile viiskümmend viis koostatakse raport kaasraportööride poolt äh, direktiivi rakendamise kohta. et annaksin sõna kaasesimehele proua Blinkevitš-Jutele, palun. suur tänu, härra Stanišev ning tere tulemast kõigile liikmetele mõlemast komisjonist. nagu teate, on direktiivi eesmärgiks kaitsta kõiki kuritegevuse ohvreid, aga sellel on ka selge sooline mõõde. peame meeles, et naistevastane vägivald ja sooline vägivald äh, mängib olulist rolli Euroopa ühiskondades. üks direktiivi põhielemente on see, et ohver tuuakse kriminaalmenetluse keskmesse. see tähendab, et neid ei peeta vaid tunnistajateks enam, vaid peetakse kõige olulisemaks elemendiks, keda tuleb toetada ning kaitsta kogu menetluse vältel. see on ülioluline, kui me räägime just äh, naistevastase vägivalla ja koduvägivalla ohvritest. selleks, et vältida naiste ja laste korduvat ohvriks langemist äh, kriminaalmenetluse käigus, tuleb pakkuda ohvritele tugiteenuseid ning tagada, et naisi teavitatakse menetlusetappidest, mis on, milles nende vägivallatsejad on. Need on osa nendest õigustest, mis direktiiv naistele tagab. liikmesriikide poolne rakendamine nii nende kui muude õiguste puhul, mis direktiivist tulenevad, ongi selle raporti eelnõu eesmärgist, mida praegu kaasraportöörid koostavad. ma olen kindel, et äh, tänasel kuulamisel kuulame tõeliselt väärtuslikku informatsiooni, milles neil, nende töös kasu on. esimene paneel, väljakutsed liikmesriigi äh, tasandil direktiivi rakendamises. ning nüüd kuuleme esitlusi Euroopa rakenda, ohvrite õiguste direktiivi rakendamise kohta väljakutsed, selle uuringu valmistas ette uurijate meeskond, strateegia andme, analüüsiteenuste keskusest ning Euroopa Parlamendi uuringuteenistus osales samuti selles töös. peatselt annan sõna kahele CCS-i uurijale, kes esitlevad oma tööd härra Stefan Krautser ja äh, Eugenie Lalle-Demos. mõlemad olid kaasatud äh, Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse aruande ettevalmistamisse ning saavad nüüd esitleda oma tööd. proua Lalle-Demos, teil on nüüd võimalus esitleda oma tööd, palun Thank you very much uh,. Actually I will start the presentation um.... aitäh, alustaksin ise esitlusega. lisaks meile on ka kolmas kolleeg, kes töös osales täna siin ning uuringu käigus toetasid meid ka Victims Support Europe. ehk saaksime minna järgmise slaidi juurde, siin on ülevaade. kõigepealt tutvustame uuringu eesmärki siis tutvustame taas äh, direktiivi ning äh, tulemusi seoses direktiivi mõjuga ning siis annan sõna oma kolleegile Eugeniile, kes räägib meie uuringu tulemustest seoses horisontaalsete küsimustega, näiteks äh, üksikanalüüsid, mis direktiivist tulenevalt on nüüd kohustuslikud ning kuritegevusega seotud äh, konkreetselt terrorismiga seotud äh, küsimustest annab tema samuti ülevaate. siis äh, jätkame järelduste ja soovitustega ning üldiselt me leiame, et direktiivil on mitmes liikmesriigis olnud juba positiivne mõju, aga varieeruvus on väga suur seoses äh, sellega, milline on direktiivi mõju koha peal ning hiljem selgitame, mis seda mõjutada võib ning meil on soovitusi ka selles osas, kuidas direktiivi rakendamist tulevikus paremaks muuta palun järgmine slaid. mis puudutab äh, uuringu eesmärki, siis Euroopa Parlamendi uuringuteenistus tellis selle uuringu. hinnatakse ohvrite õiguste direktiivi rakendamist, millega pannakse paika miinimumstandardid äh, kuriteo ohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse kohta. hinnang hõlmas õiguslikke aspekte, põhi, direktiivi põhielementide ülevõtmist siseriiklikusse õigusse ning vaadeldi kõiki kahtekümmet seitset liikmesriiki, kellele see kohaldub. üks liikmesriik, kellele see ei kohaldu, on Taani, kuna nemad, nendele kehtestati erand. samuti vaatame praktilist rakendamist kaheteistkümnes liikmesriigis võtsime arvesse riikide suurust, õiguslike, õigussüsteemi tingimusi, geograafilist asukohta ning eelnevat äh, toetuste taset õigu-, äh, ohvritele Austria, Belgia, Tšehhi Vabariik, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Itaalia, Leedu, Poola, Hispaania ning Rootsi olid need riigid, kus me uuringut läbi viisime praktilistes aspektides samuti vaatasime üldist äh, sidusust, tõhusust ning lisandväärtust, mida direktiiv kaasa toob selles küsimuses Euroopa tasandil. ning uuring viidi läbi juunist detsembrini kaks tuhat seitseteist, äh, veebiküsitlus, intervjuud ning kaks fookusrühma osalesid samuti selles uuringus. järgmine slaid, palun direktiiv asendas eelmise raamotsuse aastast kaks tuhat üks. selle eesmärgiks on tugevdada kuriteo ohvrite õigusi, hoolimata sellest, kus kuritegu Euroopas toimus ning hoolimata ohvri elupaigast või kodakondsusest. direktiivis võetakse, on ohvri määratlus üsna lai, see hõlmab kõiki, kes on äh, tundnud majanduslikku kahju või füüsilist eh, või vaimset eh, kahju. samuti hõlmatakse liik-, pereliikmed, näiteks kui kriminaalkuriteo tagajärjel keegi perekonnas sureb. direktiiv oleks pidanud eh, olema üle võetud liikmesriikides novembris kaks tuhat viis, seit-, viisteist, aga praktikas me näeme, et viimase kuue kuu jooksul ainult on üle võetud direktiivi, sellel on ka praktilisi tagajärgi direktiivi praktiliste mõjude hindamisel. lisaks liikmesriikidel paluti esitada andmeid selle kohta, milliseid teenuseid nad pakuvad eh, ohvritele ja andmed pidid nad eh, komisjonile esitama novembriks kaks tuhat seitseteist. liigume edasi, peamised uuringu tulemused seoses mõjuga nagu juba ütlesin, enamik liikmesriike on nüüdseks juba direktiivi üle võtnud, mõned erandid siiski on. Iirimaa ja Sloveenia, kus direktiiv võetakse üle selle aasta jooksul. Need liikmesriigid, kes ei ole direktiivi veel üle võtnud või eh, on seda teinud viivitusega, toovad põhjuseks eh, siseriiklikud poliitilised või juriidilised põhjused. kui me vaatame praktilist rakendamist siis rühmitasime riigid kolme kategooriasse. riigid, kus enne direktiivi jõustumist oli vähem arenenud ohvrite toetussüsteem, näiteks Tšehhi Vabariik ja Leedu kuuluvad sinna rühma ning nendes riikides on direktiivi mõju olnud oluline. edasi riigid, kus ei olnud äh, ette nähtud täiendavaid ressursse direktiivi ülevõtmiseks, näiteks äh, Hispaania, seal oli direktiivi mõju piiratud ning kolmandaks riigid, kus oli juba hästi välja töötatud süsteem enne direktiivi vastuvõtmist, näiteks Austria ja Rootsi ning seal mõi-, ei olnud põhiline mõju mitte õiguste ja toet-, taseme tõstmine, vaid äh, erinevate kuriteo liikide arvestamine ja ohvri, ohvritüüpide arvestamine. nüüd annaksin sõna kolleegile Eugenile. aitäh! uuringust äh, leidsime, et äh, üks uuendusi, mis kaasnes direktiiviga tõlge, äh, kirjalik ja suuline tõlge ohvritele, see oli kohustuslik kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, üle võttes on oluline saavutus, kuna mitte ainult ei võta see arvesse piiriülese kuritegevuse keerukust, vaid võetakse arvesse direktiivi eesmärki nimelt tagada kõigile kodanikele sama õiguste tase, kui nad on langenud kuriteo ohvriks, hoolimata sellest, kus kuritegu aset leiab. veel üks uuendus on individuaalsed analüüsid ohvrite jaoks, mõju erineb liikmesriigiti, aga me oleme, äh, panime tähele, et enamik liikmesriike on püüdnud äh, need analüüsid, äh, neid analüüse laiendada kõikidele ohvritüüpidele. samuti äh, väärtusime, et on kaks erinevat lähenemist ohvritele pakutava toe osas. üks on opt-out lähenemine, liikmesriigid automaatselt pakuvad ohvritele igasugust tuge, see näiteks toimib Belgias ja Prantsusmaal, teistpidi te, osad riigid kasutavad opt-in võimalust ehk kõik ohvrid automaatselt tuge ei saa ja peavad selle võimaluse valima. sel näiteks toimub sellistes liikmesriikides, kus on vähem arenenud ohvrite tugisüsteemid ning samuti menetlusõigusi tugevdas direktiiv, hüvit-, hüvitised kuriteo ohvritele näiteks järgmine slaid, palun. mis puudutab praktilisi väljakutseid, siis me leidsime, et on veel nõrk lüli ohvrite tugisüsteemis, nimelt edasisuunamismehhanismid. sageli on nii, et politsei ei suuna ohvreid ohvrite tugiteenuseid pakkuvate organisatsioonide poole, see tähendab, et ohvrid ei saa seda tuge ja abi, millele neil õigus on ja see muidugi vähendab direktiivi mõju ja tõhusust. ohvrite toele ligipääs eh, muidugi varieerub liikmesriigiti ja ka liikmesriigi sees ning samuti ei kasuta ohvreid, ohvrid oma õigusi täiel määral. Eh, see tähendab, et nad ei ole kursis oma õigustega ega ka teenustega, mida neile saaks pakkuda ning samuti leidsime, et praktik-, kodanikute koolitamine on oluline selleks, et direktiivi ühtselt äh, kohaldataks, mitmetes liikmesriikides on ette nähtud koolitused selleks, aga me oleme leidnud, et äh, see ei toimu igal pool ja koolitusi ei pakuta kõigile, kes nende küsimustega tegelevad. meie uuring äh, uuris ka ähm, erinevaid juhtumianalüüse, esiteks terrorismi ohvrid, tege-, siin tuleb arvesse võtta mitmeid piiriüleseid as-, aspekte, näiteks Barcelona rünnakus oli ohvrite seas enam kui kolmekümnest rahvusest inimesi, aga igal riigil on äh, omad meetodid ohvrite hindamiseks ja analüüsiks. terrorismi ohvritel üldiselt ei ole nende jaoks ette nähtud äh, konkreetset toetusmehhanismi. tuvastasime, et Euroopa terrorismi, äh, terroriaktide laine tõttu on see olukord muutunud, liikmesriigid on kohandanud oma siseriiklikke raamistikke selleks, et võtta arvesse ka nende ohvrite vajadusi, eriti just Prantsusmaal ja Belgias oleme näinud selliseid kohandusi. mis puudutab soopõhiselt vägivalda, siis tuvastasime, et üsna head tugisüsteemid ohvritele on, kuigi eh, juhtumitest ei teavitata siiski ametiasutusi piisavalt leidsime, et sageli konkreetseid tugiteenuseid vihakuritegude ohvritele ei ole. järgmine slaid, palun. kokkuvõtteks leiame, et direktiiv on sisse toonud olulised muudatused, aga selle mõju varieerub liikmesriigiti. samuti on väga oluline märkida, et vabaühendustele tuginetakse liikmesriikides liiga palju nende teenuste pakkumisel, see tähendab, et alarahas-, rahastatud äh, ja töötajaid pole piisavalt sageli nende teenuste pakkumisel. tuleks keskenduda ka ohvrite teadlikkuse tõstmisele, mitte ainult äh, nende õiguste osas, vaid äh, suunata nende tähelepanu ka erinevatele teenustele, mis neil on oma õiguste kasutamiseks, samuti peaksid ka välismaal viibides ohvrid oma õigustest teadlikud olema Äh, edasisuunamine peaks olema paremini arendatud, näiteks Ungaris on see väga heal tasemel juba. nagu varem juba mainisin, siis ka võimekuse suurendamine ja koolitused peaksid olema esiplaanil. samuti tuleb julgustada ohvreid kuritegudest teada andma ning lõpetuseks, liikmesriigid peaksid keskenduma äh, sellele, et julgustataks kõikide ohvrite võrdset kohtlemist. suur tänu! Uh, viimane märkus veel, kui lubate. kordaksin, leidsime, et direktiivil on juba olnud mitmes riigis positiivne mõju, aga kuna mitmed liikmesriigid on üsna hiljaaegu direktiivi alles üle võtnud, siis alles aja jooksul näeme, milline on direktiivi tegelik mõju ning kindlasti tasub äh, seda tulevikus taas hinnata, näiteks mõne aasta pärast, aitäh! Uh, thank you very much uh,, uh mis aitäh uh,, proua Jüžinile Aldemas ja härra Stefan Kreutzer teie esitluse eest ning nüüd annaksin sõna kaasraportööridele. esimesena annaksin sõna Theresa Jimenez-Petseril Barriale, libe komisjoni raportöörile, palun Sí, eh, muchísimas gracias. Muchas gracias. suur tänu. aitäh, et mulle sõna andsite. kõigepealt äh, sooviksin tänada kõiki, kes osalevad sellel kuulamisel. tegemist on olulise teemaga, mis puudutab ähm, ohvrite õigusi ja nende esindatust Äh, ohvreid on väga erinevaid, äh, soovägivalla ohvreid, inimkaubandusohvrid ja pingutatakse väga selleks, et aidata äh, inimkaubitsemise ohvreid meil on siin kohal ka Brüsseli ja Ungari esindajad sellest valdkonnast, terrorismieksperdid Hispaaniast, Baskimaalt eh, saavad samuti sõna ja ma sooviksin tänada ka kaasraportööri. ma sooviksin samuti tänada uurimiskeskust ähm, ja Euroopa Parlamenti selle uurimuse läbiviimise ja rakendamise eest. me kuulsime, milline on rakendusaspekt, aga kahjuks ei, ei kuulnud me komisjoni sõnavõttu, aga oleks kasulik ka kuulda, milline äh, millal komisjon oma tulemusi tutvustab, me oleme kuulnud, et mõnedes riikides ei ole õigusloomet ohvrite toetuseks, raamdirektiivi ei ole korralikult rakendatud. ma tõstatasin selle ka volinik Redingu juures ja kes valmistab ette paketti ohvrite kaitseks. ükskõik, kes võib ohvriks sattuda seitsekümmend kuus miljonit erinevat ohvrit Euroopa Liidus, kas väikeste äh, süütegude või, või tõsiste äh, kuritegude osas. väga oluline on seda teemat käsitleda ja seista ohvrite õiguste kaitse eest. läbirääkimiste käigus äh, kolmepoolsetel kohtumistel äh, oli meil võimalik sisse tuua mõned põhielemendid, näiteks mis puudutab miinimumstandardeid, samas aga on väga keeruline isegi nende miinimumstandardite sissetoomine. esimene samm on mõistmine, kes on ohver ja kes on see ameti või kes peab tegutsema näiteks politsei teabe saamine selles osas, mis puudutab eh, ohvrite õigusi, ohvrid on tihtipeale niivõrd kaootilises seisundis, et ei mõista, mis toimub ja see, mida talle öeldakse sel hetkel, on väga oluline ja mõjutab ohvri tulevikku. Eh, kuritegudest teavitamine ning on tähtis ja ka raportist väljavõtte saamine on tähtis, sest paljudes riikides ei ole see võimalik ja seega on hiljem keeruline kompensatsiooni jõuda. nüüd äh, suulise kirjaliku tõlke teenus, teabe saamine õigusmenetluse kohta ning toetuse kohta, mis on kättesaadav. ma usun, et tegemist on äh, olulise valdkonnaga äh, spetsiifiline hinnang on väga tähtis selleks, et mõista, millised on konkreetse ohvri vajadused. on olnud teatud õigusloomelisi ja haldusedusamme, mis puudutavad teatud äh, ülevaateid, aga see, kuidas neid äh, läbi viiakse, nii nagu me oleme kuulnud, on väga erinev liikmesriigiti. isegi ühe liikmesriigi raames võib olla linnade lõikes erisusi selle tulemusel ohvritel ei ole põhituge. Ähm, samuti on väga oluline ähm, käsitleda vastutuse teemat need, kes on näiteks terrorismi tõttu äh, kahju kandnud, samuti on olulised teabekampaaniad ja teavituskampaaniad, näiteks vastav direktiiv, tihtipeale ei ole piisavalt informatsiooni, mis oleks kättesaadav eh, keeles, mis on ohvrile mõistetav. tihtipeale ohvrid ei mõista, mida räägitakse. on eh, läbi viidud kampaaniaid ajalehtedes, eh, aga tihtipeale ohvrid ei tea oma õigusi ja samuti on puudu finantstoetusest ja koordineerimisest äh, näiteks prokuröride, politsei ja teiste ametivõimude vahel. politsei võib omada teatud infot, aga samas kohtunikud mitte ning äh, see teabekett äh, ei ole täielik. samas on probleeme ka väljaõppega meie jaoks on oluline arvesse võtta eh, tehtud eh, vigasid ja nendest õppida. samuti konkreetsed soovitused, mis puudutavad terrorismiohvreid. nagu me oleme kuulnud, siis ei ole väga palju tehtud selles osas, sest ei ole olnud piisavat kogemust. kahjuks eh, minu riigis on palju ohvreid. minu vend sai äh, ETA tõttu surma üheksakümne kaheksandal aastal ja temast jäi maha kolm orbu ja see näitab, et kõigist võib saada ohver. minu vend oli poliitik, aga samas on ka palju teisi inimesi, näiteks üks ohver, kelle isa oli sõjaväes vahetevahel on tegemist ka halva õnnega, valel ajal vales kohas olemine, ükskõik kes võib olla ohver. me oleme Euroopas näinud, et ohvritele ei pöörata piisavat tähelepanu ning äh, ei tagata nende õigusi. Belgia valitsus on Äh, ei ole andnud äh, vajalikku ei psühholoogilist ega finantstoetust äh, terrorirünnakute ohvritele ja samas olid vastavad meetmed juba paigas, aga neid ei rakendatud. liikmesriigid ei kanna oma või ametivõimud ei kanna oma vastutust. kindlustusettevõtted võib-olla vastutavad näiteks lennujaama eest, küsimus ei ole siin kindlustusjuhtumites, tegemist on rünnakuga demokraatia ja meie väärtuste vastu, liikmesriigi vastu. liikmesriik on see, kes kannab lõplikku vastutust. me peame vältima olukorda, kus ohvrid tunnevad, et nad on hüljatud, aga seda kuuleme me pidevalt selle tulemusel peab riigil olema vajalik väljavõte, mis oleks tagatud inimestele, kes terrorismi ohvritega tegelevad. meil on vaja kontaktisikuid selleks, et ohvreid ei saadetaks ühe arsti juurest teise juurde, sest seetõttu peavad nad äh, kannatama veel täiendavalt. meil on vaja psühholoogilist, meditsiinilist toetust, mis aitavad äh, ohvritel draamast üle saada aga seda tõhusalt, mitte ainult äh, lihtsalt arvepidamise nimel, meil on vaja taastusprotsessi, et need, kes on kannatanud äh, kahju, saaksid leida uue töö või, või äh, abi karjäärivahetusel. meil on vaja hädaabinumbrid, mis pärast rünnakut oleks kohe käivitatud, meil on vaja mitmekeelset teenuse pakkumist, Barcelona puhul nägime me, et äh, enam kui kolmkümmend rahvust olid seotud, meil on vaja pakkuda teenust selleks, et teavitada pereliikmeid, me oleme näinud vanemaid, kes ei leia oma lapsi või, või lapsed, kes on kaotanud oma vanemad ja nad ei saa tihtipeale vajalikku abi. me kindlasti teeme omapoolseid soovitusi, siin on veel üks ohver teist tüüpi äh, kuriteod, äh, mis kõik on äh, ilmselgelt sama olulised. ohvrite jaoks on oluline, et nad saaksid oma väärikuse taastada, et oleks tagatud õiglus. aitäh! suur tänu! libe raportöör proua Kasaril Barrio ja nüüd saab sõna proua Milner, FEM komisjoni raportöör. suur tänu, aitäh meie külalistele ja aitäh selle sündmuse korraldamise eest. tahaksin lähtuda sellest, kus kolleeg just lõpetas. ta andis väga hea ülevaate. mina olen osa raporti koostamisest, mis käsitleb rohkem naisküsimust ja selles osas tahaksin ma tõstatada ühe üldise märkuse. ma olen ise advokaat ja üldiselt peame me tõele näkku vaatama, et ühiskond on keskendunud rohkem tegude toimepanijatele ja kalduvus on äh, tagada kuriteo toimepanijate lõimimine ühiskonda, aga samas ohvritele me piisavalt toetust ei paku. karistusseadustikes ei ole sellele piisavalt liikmesriikides keskendutud ja on viimane aeg hakata rääkima ka sellest mõõtmest. oma lühikeses äh, ülevaates rääkisite ühest faktorist, mis puudutab koduvägivallaga seonduvat. see on teema, millega kõik liikmesriigid ja ühiskonnad peavad toime tulema. koduvägivald on olnud probleem. me tegutseme sellega, aga selle lahendamisest oleme kaugel. inimkaubandus valdavalt puudutab see naisi ohvritena ja sellest lähtuvalt on mul ka küsimus, midagi äh, millest hiljuti meedia on meid teavitanud, aga mida ka me ei ole käsitlenud parlamendis. suuline küsimus on ettevalmistamisel, aga arutelu ei ole veel siin kojas käivitunud. see puudutab inimkaubandust seoses hooajatöötajatega. me näeme, et Euroopa Liidu kodanike koheldakse põhimõtteliselt äh, orjadena meie liikmesriikides ja tegemist on ohvritega, äh, kellega me, kellele me ei ole piisavalt tähelepanu pööranud. me peame siin rääkima sellest, äh, suuline küsimus on ettevalmistamisel ja loodetavasti järgmisel nädalal täiskogul on võimalik seda käsitleda. kas teil on mingit informatsiooni või fookus selle teema osas? probleem on selles, et meil on õigusloome, meil on direktiivid, mis äh, sellest aspektist toimivad hästi või vähemalt paberil, on nad täiesti loogilised, aga samas neid ei rakendata. kõige parema õigusloome juures, kui seda ei rakendata, ei ole sellest mingisugust kasu potentsiaalsetele või tegelikele ohvritele seega paluksin teil võib-olla ka seda teemat käsitleda. tegemist on kriitilise aruteluga, aga mina sooviksin äh, ka ise sellele raportis pühenduda. aitäh ja ka mina paluksin äh, komisjonil äh, lühidalt sõna võtta selles osas, mis puudutab direktiivi rakendamist liikmesriikides ja nüüd saab sõna proua Janitška, kes on äh, ohvrite õiguste rühma juht äh, justiits peadirektoraadi. komisjon tervitab parlamendi raportit, me leiame, et see annab väga palju väärtuslikku teavet selle kohta, kuidas see oluline vahend ohvrite õiguses on leidnud äh, rakendamist ja ülevõtmist korrektne ja täielik ülevõtmine selle olulise äh, õigusloome osas on üks meie prioriteete Euroopa Komisjonis. me oleme väga kiiresti tegutsenud, juba kaks tuhat kuusteist aasta jaanuaris avasime me kuusteist rikkumismenetlust liikmesriikide suhtes kes ei ole piisavalt õigeaegselt teavitanud eh, riiklike meetmete ülevõtmisest, aga samas mõned menetlused on kahjuks veel käimas, praegusel hetkel on meil neli liikmesriiki, kes ei ole taganud täielikku ülevõtmist direktiivi puhul ja väga palju tööd on käimas meie poolt, et tagada, et see ole, ülevõtmine oleks täielik ja korrektne ja tegemist on äh, väga laialdase instrumendiga, mis ei puuduta mitte ainult karistusmenetlust äh, riiklikul tasandil, vaid nõuab, et äh, liikmesriigid paneksid paika ka mitmed täiendavad meetmed, haldusmeetmed, mis tagavad selle, et neid sät-, sätteid äh, ka reaalselt rakendatakse, see nõuab, et liikmesriigid mitte ainult ei võta üle teatud sätteid äh, oma siseõigusesse lähtuvalt oma eripäradest, vaid äh, see nõuab et oleks vajalikud äh, eelarvemeetmed paigas, sest tihtipeale peavad liikmesriigid käivitama ohvrite toetusteenused, korraldama väljaõpet äh, nendele, kes ohvritega kokku puutuvad. osa sellest rikkumismenetlusest, mis hetkel on käimas, lisaks sellele on meil ka välisuuring käimas, et mõista täielikult, milline on olukorra ulatus, mis puudutab ülevõtmise täielikkust ja korrektsust. komisjonil on ka konstruktiivne dialoog liikmesriikidega. meie eesmärk ei ole võtta vastutusele nii palju riike kui võimalik, meie eesmärgiks on paika panna sätted, mis oleks korrektselt üle võetud, mis toimivad eh, hästi ka praktikas. meil on toimumas konstruktiivne eh, dialoog, mõned näited selle kohta. kuu lõpus, kahekümne üheksandal jaanuaril viib komisjon läbi kõrgetasemelise konverentsi ohvrite õiguste teemal, kus me laialdaselt käsitleme direktiivi rakendamist, me räägime sellest, kuidas äh, direktiivi rakendatakse, äh, selle avab meie volinik, äh, mis näitab tema toetust ja kui oluliseks ta seda teemat peab. me oleme kaasanud ka Bulgaaria eesistuja, justiitsminister avab selle konverentsi samuti ja me teeme väga lähedast tööd Euroopa ohvrite äh, võrgustikuga ja seda rahastatakse just programmist, kus on kaasatud liikmesriikide eksperdid vastavatest ministeeriumitest ja eesmärgiks on vahetada parimaid praktikaid ja aidata üksteist selle väga olulise vahendi puhul. lisaks sellele on meil ka süvalaiendamispoliitika, kus vähegi võimalik, siis mõtleme sellele, kuidas laiendada ja kuidas tagada, et ohvrid, kellel on erivajadused, et nende tarbeks olemas vajalikud sätted, mis äh, käsitleks täpsemalt äh, teatud äh, kategooriate erivajadusi, näiteks terrorismiohvrite puhul. lisaks ka see, mis puudutab kompensatsiooni, tegemist on ühe komisjoni prioriteediga praegusel hetkel. president Juncker ise nimetas proua Milka oma eri nõuandjaks äh, ohvrite kompenseerimise osas. meil on kõigil väga palju tööd, äh, käsitleme kõiki töö, teemasid, mis on seotud ohvrite õigustega ja mis puudutab ka direktiivi korrektset äh, õigeaegset ülevõtmist, aitäh! aitäh! meil on väga vähe aega, aga annaksin sõna ka variraportööridele ja teistele proua Kozlovskaja-Rajevitš soovib sõna ja paluksin komisjoni liikmetel piirduda kahe minutiga. aitäh, lugupeetud esimehed, aitäh selle kuulamise eest ja see võimaluse eest sõna võtta, mina võtan sõna ähm, proua Koratsa Pilti nimel, kes oli meie variraportöör äh, Rahvaparteis ja eelkõige sooviksin ma tänada Euroopa Komisjoni selle direktiivi eest ja kõikide tegevuste eest, mis on seotud ohvrite kaitsega. ja lisaks ka EPRS, meie eh, talitused selle, aitäh selle suurepärase raporti eest, mis puudutab direktiivi rakendamist, see on väga põhjalik ja professionaalne samuti sooviksin tänada kõiki liikmesriike, kes on suutnud eh, direktiivi üle võtta ja vaatamata sellele, et on teatud probleeme, siis äh, lähevad asjad äh, päris hästi ja me peaksime õnnitlema ka vabaühendusi ja kõiki institutsioone, kes äh, igapäevaselt ohvritega tööd teevad ja neile toetust avaldavad. loomulikult sooviksin omalt poolt avaldada toetust ja koostööd äh, proua Koretsa pildi ja kogu Rahvapartei fraktsiooni poolt, kui on, mida me saame teha ohvrite toetamiseks, siis äh, teeme seda. sooviksin tänada ka siinkohal proua Jimenez ja proua Milnerit sest väike rühm inimesi on sellele teemale väga pühendunud, kes on alati kuulamistel kohal, kes alati sõna võtavad sarnastel üritustel. tegemist on neile eriti südamelähedase teemaga ja pean ütlema, et see direktiiv on väga hea näide teatud äh, harmoniseerimisest ja konsolideerimisest karistusõiguse osas Euroopa Liidus. volinik äh, Reding suutis selle äh, ellu viia, see direktiiv näitab meile väga selgelt, et ohvrite vastane vägivald on tihtipeale just seotud naistevastase vägivallaga, siin on ka see sooline mõõde, mis on väga selge. meil on ka vastav sõnavara, mis on seotud äh, soolise vägivallaga ja see on samuti tähtis äh, täiendav viktimiseerimine, psühholoogilised probleemid äh, on samuti saanud tähelepanu, kuid vaatamata sellele, et äh, õigus on väga hea, siis ei piisa sellest, sest siin on tihtipeale stereotüüpe ja ka selles osas oleks vaja teha jõupingutusi, aitäh! aitäh! proua Heit, palun, kaks minutit. räägin rootsi keeles aitäh selle väga huvitava sissejuhatuse eest. tegemist on väga huvitavate seisukohtadega ja kolleeg juba ütles, et kuuskümmend viis miljonit ohvrit iga-aastaselt Euroopas, sõltumata sellest, ükskõik millise kuriteo ohvrid nad on. see on täiesti kohutav olukord just sellele ohvrile ja seega ei saa me kuidagi mingisugust tähtsusjärjestust äh, teha. ja seda on samuti oluline mõista. kas on mingisugune probleem? kas tõlge toimib rootsi keelest? ei, see arv oli seitsekümmend viis miljonit. veelgi rohkem siis kolleeg viitas ka inimkaubandusele. mina olen samuti äh, kümme aastat äh, selle vastu võidelnud. kaks tuhat üksteist aastast on meil äh, õigusloome, millest lähtuvalt me peaksime kaitsma kuriteo ohvreid paremini. aastate möödudes on ka mitmeid strateegiad kasutusele võetud ja liikmesriike võiks survestada selleks, et ohvrite olukorda paremaks muuta. samas aga kahjuks koh-, komisjon ei ole uut strateegiat koostanud. mulle tundub, et see, et uut strateegiat ei ole tutvustatud, ja annab teatud sõnumi eh, komisjoni kohta ja ka kurjategijatele tegemist ei ole nii tõsise asjaga, kõik peaksid vaatama, milline see aspekt on just seda teemat kaaludes. mul on äh, lisaks kõigele ka küsimus. ma enam täpselt ei mäleta, keda te esindate, aga statistikapõhist tööd olete te teinud, kas äh, see on olnud jagatud äh, kas on olemas andmed ka lähtudes soost, kui paljud ohvrid on äh, mehed ja naised, see oleks huvitav, sest nii nagu varem öeldi, naised äh, on väga tihti äh, kuriteo ohvrid, eriti just koduvägivalla või inimkaubanduse valdkonnas. aitäh, ma ei näe, et rohkem keegi sooviks sõna praegusel hetkel kas eksperdid on valmis väga lühidalt vestlema ja sest me oleme ajast üle läinud ja me peame jätma aega ka teisele paneelile. jah, aitäh, ma vastan mõlemale küsimusele korraga. meil ei ole statistikat, äh, mida te küsisite, meie uurimuse teema keskeldus äh, rakendamisele, mitte siis probleemi ulatuse hindamisele aga samas tahaksin viidata olulisele peatükile, kus käsitletakse teatud äh, soopõhise vägivalla ohvrite käsitlemist ja ka põgenike äh, olukorda, sest see just toob välja selle, et direktiiv puudutab kõiki, äh, vaatamata nende kodakondsusest, sealhulgas ka kolmandate riikide kodanikke, lisaks saime me ka sealt äh, teavet selle kohta, et milline on olnud prostitutsioonile sunnitus ja ka inimkaubanduse ohvrite teema, neid hiljem on äh, ka menetletud kui ebaseaduslikke äh, sisserändajaid ja seega on see endaga koosnud, kaasa toonud veel täiendava ohvrimõõtme aga soolise äh, aspekti selles kohas me välja ei toonud aitäh! ma nägin, et ka härra Dupree sooviks sõna, palun tehke lühidalt, äh, sest me oleme ajast üle läinud. aitäh, esimees! ma kahjuks ei saanud kogu arutelus osaleda, aga ma tahaksin esitada ühe küsimuse. üks suuri probleeme, mis äh, Äh, terrorismirünnakute ajal Prantsusmaal ja Belgias aset leidis, on see, puudutab võrdset kohtlemist, ükskõik milline nende päritoluriik, näiteks Belgias äh, suure terrorirünnaku ajal Londonis ja metro-, äh, lennujaamas ja, ja metroos oli kakskümmend neli erinevat rahvust ja hetkel sätted ei sunni, ei kohusta ohvreid kohtlema ühel viisil. kas te seda teemat ka puudutasite, sest isegi kui äh, kui see nii on, siis on veel kolm lahendamata probleemi ehk siis ohvri olukord selles riigis, aga samas, kui ta pöördub tagasi oma koduriiki, siis ei ole mingit harmoneerimist, sest erinevad süsteemid äh, on paigas erinevates riikides. Äh, Prantsusmaal on näiteks teatud tagatisfond, mina toetaksin Euroopa tasandi fondi loomist selleks, et tagada, et äh, menetlused ja hüvitused ma ei ütleks, et oleks ühtlustatud, aga oleks korraldatud Euroopa tasandist lähtevalt ja äh, me peame kõik ühiselt neid aspekte lahendama, meil on vaja üles näidata solidaarsust. lisaks veel üks punkt, mis minu arvates on oluline, see puudutab äh, sotsiaalkindlustuse erinevaid äh, detaile ja küsimus on, kas teie raportis äh, on ette nähtud ka üks soovitus, mis puudutab äh, Euroopa mehhanismi loomust, mis puudutab solidaarsust ka nende ohvrite abistamise puhul, aitäh. suur tänu, härra Depree. tõstatasite huvitava nüansi ja seal oli ka raportöörile suunatud küsimus, kas soovite vastata? räägin hispaania keeles mikrofon ei tööta väga hästi. noh, sii- en.... jah, raportis, vähemalt esimeses raportis oli väga keeruline sisse tuua eh, terrorismi ohvrit, isegi nende mainimine. see näitab, kui raske see olukord on olnud mis puudutab raportit, mis me koostasime terrorismi kohta, mina esitasin kolmkümmend üks äh, muudatusettepanekud, mis puudutasid ohvrite õigusi ja eesmärgiks oli põhiliselt äh, tagada vastutuse äh, harmoneerimine ja kõik see, millele viitasite. selle läbivaatamise käigus kindlasti nõuame me, et oleks mingisugune süsteem, mis annaks toetust ja abi äh, ühesel viisil. me ei saa ühesuguseid hüvitisi tagada, aga me saame eh, tagada miinimumvastutuse ja selle, et iga riik midagi teeb. tagatisfondi eh, põhimõte on väga hea ja kindlasti eh, peaksime me selle suunas liikuma. aitäh teile sõnavõttudest, aitäh ekspertidele ja lähme nüüd teise paneeli juurde. Eh, uh, uh, nüüd tuleb meil teine paneel, selle vahendi mõju ohvrite toetamisele ning meil on siin doktor Mirje Vassiljedu, Euroopa Liidu koordinaator inimkaubitsemise vastases võitluses, palun, teil on sõna. tänan, tänan mind kutsumast ning tänan mõlemat komisjoni nende rõhuasetuse eest ja Euroopa Parlamendi liikmete rõhuasetuse eest sellele küsimusele, mis on oluline. tahan alustada eh, sellega, et märgin, et ohvrite õiguste direktiiv on eh, märksa laiem kui inimkaubitsemise vastane direktiiv. ja komisjonis töötame nendega koos, samas ühendab neid direktiive see, et eh, mõlemad lähtuvad kuriteoohvrite keskuse lähenemisest mis on oluline inimkaubitsemise vastase võitluse direktiiviga seoses juba artiklist kaks tuhat üksteist on see, et seal äh, rõhutatakse piiranguteta juurdepääsu ohvrite toetusõigusele. ning praegu oleme, on meil pooleli analüüs direktiivi täitmise, täitmisest liikmesriikides ja ma viitan komisjoni kaks tuhat kuusteist aruandele direktiivide lõikes sellega seoses see võib kõlada kordamisena, aga ma pean siiski kõigile meenutama, et inimkaubitsemine on eelkõige inimõigusalane rikkumine, sellest räägitakse põhiõiguste hartas. ning eh, nii me seda käsitlemegi, inimõigusalane rikkumine. samu, samas on, on see loomulikult eh, organiseeritud kuritegevuse eh, väga kasumlik vorm. nii, me räägime sisuliselt inimeste müümisest selleks, et neid saaks ekspluateerida ning väga oluline on seda meeles pidada. samuti tuleb meeles pidada seda, kes on ohvrid. inimkaubitsemise alastes süütegudes on üle kahe kolmandiku ohvritest tütarlapsed ja naised ja neid ekspluateeritakse seksuaalselt. tööalaselt ekspluateeritakse kahtekümmend ühte protsenti ohvritest ja siis on veel teisi ekspluateerimise liike. kaks tuhat kuusteist IOM määrat-, tuvastas üksteist tuhat naist tütarlast, kes läbi Nigeeriast läbi Liibüa tulid Itaaliasse. kaheksakümmend protsenti nendest on tõenäoliselt äh, inimkaubitsemise ohvrid seksuaalseks ekspluateerimiseks. nii et ühe aastaga on kuussada protsenti suurenenud see arv aastast kaks tuhat neliteist nii et me peame alati meenutama, kui palju on inimesi, kes kannatavad nende kuritegude tulemusena ning kui, kui ruttu see arv suureneb. nõustun äh, ka parlamendiliikmega, kes rääkis hooajatöölistest. kaks kolmandikku äh, ohvritest Euroopa Liidus on Euroopa Liidu kodanikud madalmaadest, Poolast, Ungarist, äh, Rumeeniast. et see ei ole üksnes rände probleem vaid äh, probleemil on märksa suurem ulatus kahjuks. samuti on oluline silmas pidada, et äh, ohvrid äh, on nii-öelda viimases järjekorras, ohvritele on juba liiga hilja. me peame meeles pidama, et, et ohvrit inimkaubitsemise ohvrit ei ole ilma, et teda oleks ära kasutatud, tema pealt oleks teenitud, nii et nende ohvrite järele on nõudmine ja pakkumine. meil on olemas väga head õigusaktid, ma olen päri parlamendiliikmetega selles, et probleem on nende rakendamises, mitte õigusaktides endis. meie õigusnormid on äh, suunatud tulevikku, on keskendunud ohvritele ja on äh, sõnastatud väga ulatuslikult juba siis, kui nad kehtestati. meil on rakendamisaruanne, hindame direktiivi rakendamist äh,, hindame direktiivi ülevõtmist, aga mitte rakendamist. samas, samas ainult rakendamine muudab midagi reaalset ohvrite jaoks. me teame selle aruande põhjal, et liikmesriikides on tehtud märkimisväärseid jõupingutusi selles valdkonnas, ent päris palju saab veel ära teha üks asi näiteks seoses piiranguteta juurdepääsuga tugiteenustele ohvritega, et, et seda ei seataks sõltuvusse ohvrite valmisolekust teha koostööd uurimisega, see on väga oluline küsimus, sellepärast et paljudes liikmesriikides on see endiselt suur väljakutse. meil on Euroopa Liidu kodanikuühiskonna platvorm inimkaubitsemise vastu, sellesse on kaasatud üle saja vabaühenduse. see on oluline näitamaks, et me tõesti võtame ohvrite huvisid tõsiselt, selleks meil see platvorm ongi. ja on kõik need inimesed, kes teevad tööd ohvrite õiguste tagamise nimel. esimeses edu aruandes, selle valdkonna hindamise aruandes, kasutas komisjon infot ka vabaühendustelt ja kodanikuühiskonna siis esindajad siin ütlesid ja seda tsiteeritakse, et väljakutsed ähm, on seotud ka lapsohvrite tuvastamisega et menetlus ei ole piisav ja, ja ei ole piisavalt äh, kaalutud äh, lapsohvrite huvide tagamist ja ohvreid ei määratleta ning nad ei saa seetõttu oma õigusi teostada. samuti on väljakutsed seoses juurdepääsuga hüvitisele ja, ja sageli on takistused soopõhised nii et see nimekiri on päris pikk. komisjon on valmis liikmesriike toetama, tagamaks õigusakti parem rakendamine ja komisjon jätkab vastavalt oma volitustele olukorra hindamist ning võib vajadusel rakendada kohaseid meetmeid. hiljuti avaldasime dokumendi Euroopa Liidu inimkaubitsemise vastane, ülevaade inimkaubitsemise vastasest tegevusest Euroopa Liidus kaks tuhat kuusteist ning seda on päris palju siin analüüsi, siin on palju räägitud ohvrite õigusest, just eriti haavatavatest rühmadest, lastest näiteks, põhiõiguste agentuuriga koos avaldasime eestkostealase analüüsi ning meil on juhised ka inimkaubitsemise ohvrite tuvastamiseks. meil on äh, soopõhine uuring, mis on avaldatud ning äh, rõhutame, oleme jätkuvalt rõhutanud äh, piiriüleste mehhanismide vajadust, et meil oleks võimalik toetada niisugustes olukordades ohvreid, see on väga suur väljakutse. oleme IOM-i rahastanud selleks, et välja töötada koostöömudelid piiriüleste äh, siis viite või edastamismehhanismide jaoks. nii et tehtud on päris palju. omal, oleme avaldanud ka teatise meie prioriteetide kohta ning üks meie kolmest peamisest prioriteedist ongi äh, just parema juurdepääsu tagamine ja õiguste tagamine inimkaubitsemise ohvritele. peatselt räägime ka kogu parlamendile sellest laiemalt, aga selles teatises rõhutame, et esimene samm ohvrite tuvastamisel on nende käsitlemine õiguste omajatena, nende õigused on reaalsed. ja me peame tagama, et neil on võimalus oma õigusi teostada ning lõpetada tahaksin sellega, et räägin paar sõna sellest, et, et meil on head õigusaktid olemas selles valdkonnas ja me täname parlamenti selle eest ning parlamenti ka, ka selle eest, et parlament on valmis selles valdkonnas edasi tegutsema. aga probleem on meil sageli rakendamisega, me peame meeles pidama, ja ka parlamendiliikmed kordavad seda, et ohvrite jaoks on, on juba kõik liiga hilja, me peame keskenduma ennetusele, et peame mõistma, et tegemist on kuriteoliigiga, mis, mis toodab tohutut tulu. kasutajate aruanded räägivad Euroopa Liidu liikmesriikide õigusaktidest, mis kriminaliseerivad äh, vastava tulu kasutamise. ja me teame, et äh, tegelikult on siin õigusnormid väga erinevad ning äh, reaalset niisugust äh, reaalset mõju sellel sageli ei ole, sest äh, tuleb aru anda, et, et tegelikult niisugust ohvrit ei ole, ilma et keegi selle pealt teeniks. ja praegu ei ole mitmes liikmesriigis kriminaliseeritud seda. meil ei ole õigusakte liikme, kõigis liikmesriikides, äh, mis muudaksid karistatavaks isiku töö või, või teenuse kasutamise, kui on teada, et isik on inimkaubitsemise ohver. ja ja see tekitab niisuguse karistamatuse olukorra ja see tuleb lõpetada. ning meie teatises, mida, mida me esitlesime neljandal detsembril, sellest juttu ongi. ma usun, et kõik on päri sellega, et niisugune karistamatuse kultuur peab lõppema. sest meil on olemas menetlused, meil on olemas vahendid, meil on olemas õigusaktid, meil on olemas rahastus inimkaubitsemise ohvrite toetamiseks, nende lõimimiseks läbi kogu selle kohutava inimkaubitsemisahela, aga meil on vaja kõik see rakendada ning ennetada niisuguste asjade toimumist tulevikus. tahaksin veel kord tänada südamest mõlemat komisjoni töö eest, mida te selles valdkonnas olete teinud. aitäh, proua Vassiljadu ning nüüd paluksin järgmiseks äh, rääkima meile härra Javier Diaz-Bada, kes äh, on uurinud terrorismi ohvreid mitme projekti osana. palun, teil on kümme minutit, aitäh! keskendume, äh, keskendun oma ettekandes põhiliselt kahele küsimusele. esiteks räägin sellest, kuidas on käsitletud äh, Baskimaal terrorismi ohvreid ja teiseks räägin õigluse vajadusest ohvri seisukohast. kõik ohvrid vajavad õiglust. Need on kõige olulisemad küsimused terrorismi ohvrite seisukohast Hispaanias ja eriti Baskimaal. nagu olete kursis, oli meil pikka aega terrorismirünnakuid, üle viiekümne aasta. üle kaheksa, kaheksasaja inimese tapeti nende tulemusena. ning äh, märkimisväärne majanduslik ja kahju ja, ja kahju inimestele suhete mõttes. just ETA terrorism on, on see, mis seda põhjustas. kui me suhtleme terrorismi ohvritega, siis peame mõistma, et neil on selja taga tohutu traumaatiline sündmus, nende lähedane on surnud või neile endale on sündinud kahju see on, see on sündmus, mis puudutab isikut äh, psühholoogiliselt ja majanduslikult ning tekitab niisuguse kaitsetuse tunde. see on asi, mida keegi ei oota. see on asi, mida me igapäevaelus ei koge. terroristlikud rünnakud nende puhul lõhutakse inimese turvalisuse, turvatunne ning seda on kõige raskem tagasi saada. ning see on märksa olulisem kui ükskõik missugune materiaalne kahju. kaob usaldus institutsioonidesse, inimestesse, purunevad ideaalid. lõheneb inimese terve maailmapilt, seda on uuritud korduvalt psühholoogilistes uuringutes terrorismi ohvrite puhul ning terrorismi ohvreid on seetõttu vaja väga spetsiifiliselt toetada. see, neil on vaja nii eneseabi kui ka abi kõrvalt selle traumaatilise sündmusega toimetulemiseks. ja see, selle, sellega toime tulla on väga raske seetõttu ühiskonna roll nende ohvrite toetamisel ja solidaarsus ühiskonna poolt on keskse tähtsusega. see on ohvri taastumisprotsessi selgroog. ETA terrorism on, on siin hea näide Hispaania ajaloos ja Euroopa ajaloos. see kestis viiskümmend aastat ning mõjutas Hispaania ühiskonda tohutult. eriti loomulikult Baskimaal ETA terrorismi mõju on, on loonud väga spetsiifilise olukorra, sest Baski, Baskimaa elanikud on sageli saanud toetust ainult oma peredelt ja lähedastelt. pikka aega, kuni hiljutise ajani, oli väga raske saada eriabi, eriteenuseid väljastpoolt perekonda, nii et terrorismi ohvrid Baskimaal on kannatanud eh, rohkem, kui mujal Hispaanias inimesed on kannatanud nende rünnakute puhul. me, me võime rääkida nendest kui kahekordsetest või kolmekordsetest ohvritest, et eh, toimepanija sageli vabastatakse, nende nimesid isegi teinekord antakse tänavatele ja nad on tuntud, aga ohvrid teinekord isegi osutuvad tõrjutuks ühiskonnas ning see tekitab täiendava ohvriks langemise tunde. Baskimaal on, on suhtutud niisuguse osavõtmatusega sageli ohvritesse ja see tekitab täiendavaid kannatusi, tekitab niisuguse kolmanda äh, astme ohvriks langemise tunde või kolmandat korda ohvriks langemise tunde, näiteks ütleme, isik võib olla ohver selles mõttes, et äh, tapetud on tema isa, isik läheb tööle tagasi ja, ja siis lõpuks hakatakse neid veel taga kiusama sellega seoses või nii et Baskimaal sageli on dehumaniseeritud terrorismi ohvreid läbi osavõtmatuse või läbi terroristlike rühmituste vahetu toetamise ning eh, on isegi inimesi, kes sellise surve tõttu on, on sooritanud enesetapu. kolm peamist suunist on, eh, millest me peaksime lähtuma terrorismi ohtudega sühtlemisel. esiteks austus, me peame jätma kõrvale omaenda religioossed või poliitilised kaalutlused, kui me üritame neid aidata. empaatia ja eh, keelendid, mida kasutatakse, on väga oluline mõnikord on kasutatud äh, vale, vale keelt või vale pöördumist Baskimaal kuriteo ohvrite tugiteenuste osutamisel. mõnikord on, on väljendatud viisil, mis pisendab toimunut. nii et kasutatavad äh, formuleeringud on osut-, on osutanud sellele, et otsekui midagi hullu ei ole toimunud või, või on kasutatud liigselt poliitiliselt korrektset sõnavara, on räägitud mitte mõrvadest, vaid on räägitud surmast. vahepeal on pisendatud selle terrorist, terroristi tegevust, räägitud hukkamistest, mitte tapmisest ja nii edasi. et selliste aspektidega tuleb tegeleda ning Baskimaal on päris palju vabastatud ka, äh, ka terrorismitegude toimepanijaid ning palju on inimesi, kes neid toetavad, nende varasemaid tegusid. ETA terroristlik rühmitus ei ole veel laiali saadetud, nad on endiselt olemas ja me peame toetama seetõttu ohvreid peavad olema, meil peab olema sotsiaalne toetus, sellepärast et kui seda ei ole, siis inimene kannatab veelgi, osutub uuesti ohvriks. teises osas oma ettekandest räägin vajadusest õigluse järele. kõigi terrorismiohvrite puhul Baskimaal. Baskimaal on terrorismiohvrid teadlikud, väga hästi teadlikud sellest, et ükski õigusakt ei, ei too ju elule tagasi inimesi, kelle terroristid on tapnud. nii et siin mingit taastavat õiglust olla ei saa väga oluline on seda mõista nende inimeste aistamise, aitamisel. ja kui siin ei täideta rahvusvahelisi õigusakte, siis sisuliselt mängitakse kurjategijatele kaasa. et me, me ei saa olla varjatud leppimist. Need, kes sellele, selle võimalusele osutavad, tunduvad, ütlevad, et terrorism on mingi täiesti loomulik äh, tegevus, mitte asi, mille inimesed toime panevad. terrorismi ohvrid usuvad, et äh, õiglus, õigluse tagamine on väga oluline sellest sündmusest ülesaamisel, nii et meil on vaja õigussüsteemi adekvaatset reageeringut. see on asi, mida on terrorismi äh, ennetamise üksuses ÜRO-s nenditud. ÜRO esindajad on öelnud, et kuriteo ohver on siin keskse, peab olema nendes menetlustes keskse tähtsusega, nagu ühiskond peab oma rolli ka täitma. Euroopa Parlament on tunnustanud ohvri keskset positsiooni taolistes menetlustes õigussüsteemis. et kolmsada seitsekümmend üheksa meil on kolm, kolmsada seitsekümmend üheksa mõrva nende terrorismijuhtumite puhul, mille osas õigusemõistmist ei ole toimunud, nii et see on üle neljakümne protsendi juhtumitest on jäänud karistamata. ja meil on vaja seetõttu meetmeid, mis võimaldaksid nende kuritegude uurimise, meil on vaja vahendeid, mis võimaldaks avastada need, need teod ja ja siin peaks olema võimalik kaasata ka ETA taustaga kinnipeetavad uurimistesse aga seda ei tehta praegu. tuhat üheksasada üheksakümmend kuus Euroopa Nõukogu soovitus on meil olemas võitluseks organiseeritud kuritegevusega, see kutsub liikmesriike üles kaasama koostööle niisuguseid isikuid selleks, et tagada info liikumine. meil on vaja tagada, et meie meil on vaja näidata, et meie vabadustele tuginev ühiskond on midagi enamat kui fanaatiliste terroristide pakutav nägemus. lõpetuseks peaksime rõhutama, et me ei saa rääkida rahust Hispaanias või Baskimaal, kui terroristid ei ole karistatud ja ei kanna oma karistust ära tervikuna ning loomulikult peame tegelema ka nende tegude tagajärgedega. demokraatia ei võida kui seda ei tehta. ning ka kollektiivselt me peame aitama ohvreid, terrorismi ohvreid, totalitarismi ohvreid. nii neil, neil on õigus oodata, et nende lapsed ei satu sarnaste tegude ohvriks tulevikus, eriti kui need jäävad karistamatuks. nüüd saab sõna Keviet Nausiainen, võrdlev õigusteaduse ja õigusteooria professor Turku ülikoolist palun, doktor Nousiainen. Uh, could I please have the slides that... kas saaks ka slaidid, mille olen teile saatnud? suur tänu! tänan mõlemale komisjoni, tänan mõlemat komisjoniga kutse eest kuulamisel osaleda, tänan Euroopa Parlamenti, et nad on pühendunud ohvrite äh, õiguste edendamisele ning naistevallase vägivalla vastasele võitlusele. järgmine slaid, palun. pean hõlmata oma ettekandes mitmeid elemente, esiteks pühendaksin aega sellele, et kirjeldan seda kahetist lähenemist õiguslikes allikates, mis meil on tavapärasele ohvrite õigustele ja haavatavamatele ohvritele. edasi arutaksin probleeme, mis tuvastati rakendus uuringus. järgmine slaid, palun. väga lühidalt meenutaksin, et on toimunud tohutu areng kriminaalõiguses just. paarkümmend aastat tagasi oli idee selles, et riik peab karistama rikkujaid ja inimõigused peavad kaitsma ohvreid nüüd on meie lähenemine hoopis teistsugune nii menetlusõiguses kui kriminaalõiguses näiteks näiteks eh, mis puudutab inimõiguste alast õigust ja Euroopa õigust. ohver on toodud eh, kriminaalõigusliku menetluse keskmesse, see ei ole meil veel täielikult saavutatud, see ei olegi vist täielikult saavutatav, kuna on vaja leida tasakaal ohvri õiguse, ohvrite õiguste ja süüdistatavate õiguste vahel. piisab sellest, kui me vaatame Euroopa Liidu toimimise lepingut artiklit kaheksakümmend kaks, mis on õiguslik alus ohvrite õiguste direktiivile. seal on hõlmatud nii rikku, rikkujate kui ka ohvrite õigused ma tahan öelda, et äh, on äh, tu-, traditsiooniliselt tugev äh, fookus rikkujate õigustele ja selle mõju on endiselt tunda, nüüd me peame vaatama, milline on õiglane tasakaal ja mis on õiglane õiglase kohtumistabi, kohtupidamise juures ja see on eriti oluline just siis, kui me räägime haavatavatest ohvritest ja seal on vaja leida teistsugune tasakaal, vähemalt minu arust. järgmine slaid, palun me oleme juba rääkinud äh, ohvrite õiguste direktiivist. see on konkreetne õiguslik instrument selleks, et parandada niinimetatud tavapäraste ohvrite õigusi, aga seal on ka olulised viited haavatavamatele ohvritele samas järgmine slaid, palun. samas on meil mitmeid õigusdokumente, mis on suunatud erinevatele ohvrirühmadele Need tulenevad poliitikatest, mis on suunatud haavatavatele inimrühmadele sellistes olukordades, kus mõned inimrühmad on muudetud oma staatuse tõttu haavatavaks või oma seoste tõttu kurjategijaga ning nad on oma õigustest ilma jäänud. meenutaksin, et ajaloolistel põhjustel Ähm, kurjategijad, rikkujad, eriti kui me räägime haavatavatest ohvritest, on äh, kuriteo toimepanijatel olnud kas õiguslik või vähemalt de facto karistamatus. ja just sellise traditsiooni vastu me peame praegu töötama. aga aeglaselt on hakatud tunnustama haavatavate inimrühmade vastu toime pandud rikkumisi see tähendab, et probleemiks on kuritegevusest alateavitamine, ehm, asjad ei jõua kohtu alla ning kurjategijaid ei karistata selliste tegude eest. ja see toimub endiselt. teisest küljest eh, ohvrid kardavad eh, kuriteo toimepanijad, neil on, eh, ohvritel on piiratud võimalused tegutsemiseks ning see samuti takitab, takistab kuriteost teavitamist. võin vaid öelda, et olen üsna palju sellistes küsimu-, selliste küsimuste kallal töötanud, mis puudutab äh, tugi ja äh, abi äh, seksuaalkuritegevuse ohvritele ning siin on oluline küsimus just hirm, mis takistab kuritegevusest teatamist. haavatavad et ohvrite õigusi on vaja tunnistada ja neil on vaja ka konkreetseid tugiteenuseid. järgmine slaid. meil on tegelikult ka kaks direktiivi Euroopa Liidu õiguses. ühest küljest meil on ohvrite õiguste direktiiv, milles määratletakse ka haavatavad isikud või isikud, keda saab pidada haavatavateks ohvriteks ning siis meil on veel direktiiv, direktiivid konkreet-, mis puudutavad konkreetseid olukordi ja kuritegevuse liike, näiteks laste seksuaalse äh, väärkohtlemise direktiiv, inimkaubandust puudutav direktiiv, terrorismiohvrite direktiiv. Need äh, instrumendid on erinevad nagu näete järgmisel slaidil. rakendamishinnangus äh, tõstatatakse küsimus, kas neid kahte õigusinstrumenti peaks äh, ühtlustama. juhiksin tähelepanu sellele, et laste väärkohtlemist, inimkaubandust, terrorismi ohvreid puudutavad direktiivid üldiselt on kriminaalõiguslikud instrumendid. ning sama kehtib ka naistevastase vägivalla instrumentidele mitmel juhul. on selge vajadus midagi nende kuritegevu, kuritegude vastu ette võtta mida need instrumendid tähendavad. sageli jääb ülemaks vajadus kuritegevust vähendada, kui ohvrite õigused, ohvrite õigused jäävad tahaplaanile ja seda tuleb arvesse võtta, kui me hakkame tegelema nende õigusaktide ühtlustamisega. järgmine slaid mõned äh, tähelepanekud erinevate küsimustega seoses, mis puudutab haavatavate äh, ohvrite õiguste tunnistamist. võib-olla saaksime jätkata järgmise slaidiga konkreetsemalt. kindlasti on äh, vaja ka koordineerimisest erinevate sidusrühmade vahel. see koordineerimine sõltub sageli sellest, et vabaühendused on äh, asunud tegutsema seal, kus riik ei tegutse. see tekitab aga suuri probleeme selles, äh, mil määral on ohvritel ligipääs äh, teenustele. ja eriti peab see paika haavatavate ohvrite puhul, siin peaks olema väga selge mudel on selge ka inimõiguste poole pealt see, et terviku koordineerimine on väga suureks probleemiks ning see probleem vajab just riigipoolset lahendust. see on väga oluline tähelepanek, seda koordinatsiooni ei tohiks jätta arendamata. järgmine slaid, kuritegevuse, kuritegude ala teavitamine korduvalt on sellele tähelepanu juhitud. alateavitamine on väga suur probleem, eriti just haavatavate ohvrite puhul. osaliselt tuleneb see samuti sellest, et riigid on jätnud haavatavate ohvrite kaitsmise vabaühenduste pädevusse, selle, see ei ole iseenesest vale, aga mida peetakse siin esimeseks kohtumiseks, esimeseks kuriteoks. sageli on tegemist korduva kuriteo ohvriga, kes kohtuvad mitmete inimestega, politseiametnike, prokuröridega ja teistega, kes on kuritegevuse uurimisega seotud. seega tuleb äh, läbi mõelda, milline on äh, sellise suhtluse alguspunkt nende inimeste jaoks. järgmine slaid, palun mõnes mõttes äh, tuleks kindlasti mainida ka seda, et äh, tegutsema peaks ex officio või muutma sellised edasisuunamised automaatseks ja see peaks olema põhi, põhiline, millest lähtuda, eriti just haavatavate ohvrite puhul. suur tänu tähelepanu eest! aitäh, doktor Nõusjainen! tutvustan järgmist kõnelejat proua Elisabeth Krahulets. tema on EMEA Brüsseli büroo juhataja ning äh, sooliste algatuste rakkerühma aseesimees Ameerika Kaubanduskojas Euroopa Liidu juures, aga täna kõneleb ta meiega tulenevalt oma isiklikust kogemusest terrorismi ohvrina. soojad tervitused teile palun, teil on sõna kümneks minutiks. suur tänu. kõigepealt ma soovin tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et see väga oluline teema on päevakorda võetud. pea kaks aastat pärast Annetamide terrorirünnakut, kui Te ei tea, siis mina viibisin äh, tol hetkel lennujaamas ning peaaegu kaks aastat hiljem me leiame, et see juhtum on peaaegu unustatud. toon mõned näited, miks mul selline arvamus on tekkinud. olen Euroopa Liidu kodanik, elan Brüsselis, olen siin elanud juba üle viie aasta olen pärit Ungarist. minu tütar on üheksa-aastane ning ka tema oli terrorirünnakust otseselt mõjutatud. täna olen kuulnud juba, et ohvriteks peetakse ka hukkunute omakseid, mina õnneks ei hukkunud, aga siiski pean oma väikest tütart ohvriks, tema jaoks oli see olukord väga keeruline ja on endiselt. ka tema on terrorirünnaku ohver olen endine diplomaat, äh, olen ökonomist. Äh, Ameerika Kaubanduskojas äh, töötan EMEA-s, nagu mainisite. miks see on oluline? selle asemel, et loobuda, otsustasin ma naasta reaalsusesse võimalikult kiiresti, see oli minu valik ning mis puudutab tuge, mis mulle pakuti, siis mul on väga hea meel kuulda, sellest, mis toimub Euroopa Liidu tasandil, eriti just selle direktiiviga, aga väga oluline on mainida, et kogu tugi, mille ma sain, tulenes perekonnalt, sõpradelt ja minu tööandjalt, kellele ma olen väga tänulik. rohkem tuge kahjuks mina isiklikult ei ole saanud, viibisin üle kolme nädala haiglas ma ei tea, kas saaks slaididega edasi liikuda, Need ei ole professionaalsed äh, pild, pildid ja teksti ei ole väga palju, aga mõned pildid selleks, sellest, et näidata, kuidas inimese en-, elu mõne päevaga võib muutuda. eelmisel pildil nägite äh, olukorda, kus viibisin endiselt haiglas kuningas Matilda isegi külastas meid haiglas, haiglas sain tõesti kolm nädalat täielikku tuge ja olen selle eest väga tänulik arstidele, õdedele ja teistele töötajatele, aga pärast kolme nädalat lahkusin haiglast ja jäin omapäi, jäin oma probleemiga omapäi ning palun järgmist slaidi siin. näete samuti midagi väga olulist, näete, et sellel elasin korteris teisel korrusel sisuliselt kolmandal korrusel majas polnud lifti, kolme kuu jooksul ei olnud mul võimalik korterist lahkuda ilma välise toeta ning väline tugi oli kiirabi, kui pidin käima arsti juures ning sõbrad, kes ähm, tulid mind külastama üle kogu maailma ning aitasid mind trepist alla kanda. külastasin äh, tänu nendele õnnestus mul ähm, edasi liikuda. järgmine slaid. soovisin teile näidata, et minu puhul ja ma usun, et see peab paika ka teiste ohvrite puhul, ei ole küsimus mitte selles, kas me oleme ohvrid või mitte. tõendid on olemas, politsei ja teised äh, asjaomased asutused on sellega kursis, aga nagu ma ütlesin, mina ei ole tuge saanud, keegi ei ole minu poole pöördunud, küsinud, kas mul on midagi tarvis. ohvritega tegeleva ametniku telefonikõne tõesti sain, aga sisuliselt saadeti mulle ainult äh, e-kiri, kus oli mitme lehekülje pikkune vormular, mille pidin täitma et finantsabi saata, muidugi ma ei olnud mingisuguses seisukorras, et seda dokumenti täita, seega rahaline toetus jäi mul saamata. seal lennujaamas ma kaotasin kõik eh, oma kaardid, pangakaardid, eh, dokumendid, kõik jäid sinna ning eh, ainus tõend minu kohvrist, kohver oli täiesti rikutud, sain selle tagasi ainult tänu oma sõbrale, kes siin samuti täna saalis viibib, mitu nädalat hiljem. kohvri sisu oli rikutud, dokumendid ja kaardid olid kadunud, oli, viibisin võõrriigis üksikemana, kellel on väike tütar, olime täiesti ilma rahata. ilma sõprade ja kolleegide perekonna toeta ei oleks meil olnud võimalik ellu jääda ning ma ei oleks täna siin. miks on oluline sellest rääkida? mitmed teist usuvad ning kuulsin ka äh, komisjonipoolseid äh, toetussõnu selles osas, et parlament ning komisjon töötavad mitme elemendi kallal, ka finantsabi kallal. pärast kahte aastat ei ole mina sellist abi aga saanud Äh, olen külastanud mitmeid kindlustusfirmade äh, arste, üle kümne ettevõtte, nelja erinevat arsti, olen külastanud äh, algusest peale kõigile seletanud, mida ma olen läbi elanud, olen pidanud taas ja taas läbi elama kõik need kohutavad sündmused, aga see ei ole tee taastumise poole. selle asemel, et viia inimene tagasi selle juurde, mis toimus, üha ja uuesti, see ei aita inimesel edasi liikuda. üle kümme arstivisiiti kindlustusettevõtte arstide juurde, mõned nendest külastustest, visiitidest olid üsna valulikud, paanikahoog, esimesel korral äh, mind valdas doktor ei lõpetanud aga minu küsitlemist, äh, seetõttu on väga oluline nendest asjadest rääkida oli ilmne, milleks ma seal olin, kõik teadsid, et kindlustus oli mul olemas ning mind jäeti kindlustusfirmade arstide äh, voli alla. siiamaani ei ole ma saanud mingisugust hüvitist, muidugi mu äh, raviarved äh, hüvitati, aga on ilmne, et et ohver, ametnik, kes ri-, reisis teise riiki selleks, et äh, tähtsatel teemadel rääkida, see ei ole äh, ohvri jaoks ainus kaotus. ma piirdun mõnede üksikasjadega, kuna mul ei ole väga palju aega kõnelemiseks ja ma ei soovi väga palju privaatset teavet ka avaldada, aga kindlasti kõik mõistavad, et äh, et mitmeid probleeme sellega kaasneb. professionaalselt minu jaoks rünnak juhtus kõige halvemal ajal, minu ülemus oli pensionile jäämas ning mina lootsin ähm, ametikõrgendusele, seda muidugi ei juhtunud, loodan siiamaani muidugi, et äh, ühel heal päeval äh, jõuan, jõuan ka tööalaselt tagasi rööpasse omadega ning ametikõrgendus mind ehk kunagi ootab. Need olid kõigest mõned näited. kui saate slaididega edasi liikuda sellised olid minu vigastused, perekonnaliikmed on taustal ning mul on veel mõned pildid näitamaks, et tõepoolest äh, ma pidin liikuma ratastooliga. sellega olid kursis ka kindlustusettevõtete arstid, sellega oli väga suuri probleeme toona ja tegelikult ka praegu. tahtsin teile lihtsalt öelda, et äh, kolm kindlustusettevõtte arstivisiiti on mul lähitulevikus veel plaanis, aga mingisugust hü rahalist hüvitist ei ole ma veel saanud. eelmisel slaidil nägite pilti Ungari presidendiga, kes kutsus mind äh, visiidile tegemist oli väga kena žestiga, aga igasugune tugi, mille ma sain tõepoolest Ungari valitsuse poolt, äh, oli väga toetav. ka suursaadik külastas mind, äh, tegi ettepaneku, et ma saaksin minna tagasi Ungarisse, aga minu jaoks ei olnud see võimalus, kuna mina olen äh, Belgia elanik, minu tütar on siin üles kasvanud, olen siin juba üle viie aasta elanud seega ei saa ma lihtsalt niisama teise riiki tagasi kolida. kõige esimesel slaidil ma ei palu teil sinna tagasi minna, aga nägite, et elasin ülemisel korrusel, ei saanud ise liikuda. seega pidin langetama väga intiimse otsuse kolida, pidin ostma teise korteri, mis peaks olema ligipääsetav ja asuma minu tütre kooli lähedal ainult üks selline korter äh, eksisteeris ja see oli, äh, see ei olnud mulle taskukohane, aga ma pidin selle siiski ette võtma, selle ostu, kuna see oli mu ainus võimalus. mul on seega suur laen, mille ma pean veel äh, tasuma ja võttes arvesse minu praegust finantsolukorda, see on otsene terroriakti tagajärg. ning lõpetuseks ma ei taha teha ühtegi soovitust, äh, sest ma ei leia, et see oleks õige, aga sellegipoolest on mitmeid elemente ning väga hõlpsalt kasutatavaid vahendeid, äh, mida minul, mida mina kasutada ei saanud, millest aga oleks olnud väga palju abi. ühtne kontaktpunkt näiteks, millest on siin ka räägitud, see oleks tohutult tähtis ohvrite jaoks õiguslik abi, kindlustused, hüvitised, kõik see vastutus ei peaks jääma selle inimese kätte, kes näeb vaeva äh, tavaellu naasmisega. lisaks äh, füüsilistele äh, vigastustele tuleks arvesse võtta ka vaimset kahju selle süsteemi automaatsemaks muutmine, ma arvan, et sellest ma ei peaks rohkem rääkima, äh, rahalised ettemaksed, äh, mille jaoks ei ole vaja täida täiendavaid dokumente, kui inimene viibib haiglas, siis ilmselgelt ta ei saa täita kõiki neid dokumente ning mina üksik emana oleksin äh, soovinud ka mingisugust toetust lapse hoidmisel või arstivisiitidega äh, mind aitas perekond, aga kindlasti on teisi, teisi inimesi, kellel sellist äh, abi ei ole, seda on väga oluline mainida. suur tänu taas, et see väga oluline teema on teile päevakorda jäänud, aitäh! Your... aitäh selle isikliku kogemuse jagamise eest ja meie äh, sümpaatia selle eest, mis pidite läbima ja palju edu teile ja nüüd lähme arvamuste vahetuse juurde ja meil on aega ka küsimuste esitamiseks, äh, kui keegi soovib. jah, Anna, palun. palun piirduge kahe minutiga, sest pean teid hoiatama, et kaksteist kolmkümmend lõpeb meie koosolek, sellepärast et jätkub koordinaatorite koosolek, nii et palun tehke lühidalt. aitäh äh, kogu selle ähm, info eest, tegemist oli tõesti väga huvitava, äh, aga ka veidi kurva äh, infoga. üks küsimus do-, doktor Vassiljule. Äh, rääkisite väga palju inimkaubitsemisest ja ütlesite, et liikmesriigid on aastal kaks tuhat üksteist eh, need, eh, selle teema oma õige, õigusloomesse piiratult sisse toonud ja sellest on eh, kahju. mul on küsimus, kuidas me saaksime tagada selle, et liikmesriigid inimkaabitsemise vastase õigusloome sisse, õigusloomesse sisse tooks, sest kaheksa aastat on juba sellest mööda läinud õigusaktidest ja juba siis rääkisime sellest, kas peaks äh, kiiremini seda läbi vaatama kui tavapäraselt. mõtlen just neid erisusi, mis on liikmesriikide vahel ja rakendamisel samuti, aitäh! suur tänu, järgmisena härra Depre. palun, härra Depre. suur tänu, esimees. mind väga liigutas see ohvri sõnavõtt, mida me just kuulsime ja ja mul on äh, väga piinlik äh, oma riigi äh, piiratuse puhul selles rääkimisel, sest me ei olnud poliitiliselt ette näinud selliseid meetmeid, mida oleks vaja olnud, me ei osanud midagi sellist ette näha, eriti mis puudutab seda ühtset kontaktpunkti loomist, mis peatselt peaks tegutsema hakkama, aga teie sõnavõtt rõhutas ka muid aspekte mis puudutab terrorismi ohteid. ehk siis kõik see, mis peaks kaasas käima ja kõik need kulud, eh, mida eh, sotsiaalkindlustus ei kata. Euroopa Liidu tasandil võiks ette näha eh, fondi loomist, mis võiks aidata erinevaid liikmesriike ühtlustamas äh, neid toetusi, mis võetaks kasutusele terroriohvrite puhul, mis aitaks neil oma elu äh, korda seada ja toetaks neid nii ka psühholoogiliselt, arvestades dramaatilisi kogemusi. ja ma arvan, et see, mida teie ütlesite, kindlasti äh, toetab meie meelekindlust, et äh, asju muuta. suur tänu, proua Koomes, palun ma sooviksin tänada kõiki sõnavõtjaid oma kogemuste jagamise eest. ma olen pooleldi Brüsseli elanik ja seega ma tunnen äh, tohutut äh, šokki, kuulates seda, mida, mida meie Äh, terrorirünnaku ohver rääkis. Äh, mina olen Portugalist pärit ja meil on, on olnud äh, sel suvel kohutavad metsatulekahjud. enam kui sada inimest on surma saanud, enam kui kakssada vihagastada ja üks olulisi teemasid, mis ohvrid on tõstatanud, mis nende jaoks on olnud oluline puudutab psühholoogilist tuge, mida ametivõimud on pakkunud. mind jahmatas see, et te mainisite, et et et oleks hea olnud, kui ähm, õde oleks saanud kohal teid kodus külastada lisaks finantstoetustele. kas ei oleks vaja ka psühholoogilist tuge? sest mind tõesti jahmatab see, kuidas ohvrid minu koduriigis on rääkinud näiteks jõulude ajal seda, kui oluline oli nende jaoks toime tulla oma kaotustega ja kui oluline selle juures oli psühholoogiline tugi ja see nõuab ettevalmistust ja tõesti, see peaks olema väga konkreetne soovitus äh, kas te ka seda ei leia? eriti loomulikult, kui me räägime terrorirünnakute ohvritest. suur tänu, proua Jimenez Becerril, palun. aitäh. pean vist mikrofoni kasu-, nagu vahetama aga nüüd me kuuleme. sooviksin omalt poolt äh, tänada kõiki kohalolijaid ja sõnavõtjaid ja ka kolleege, variraportööre, kõiki, kes on sellel kuulamisel osalenud. meil on olnud võimalik saada väga olulisi mõtteid, millest lähtuvalt äh, parendada direktiivi rakendamist. oleme kuulnud sõnavõtte erinevatelt ohvritelt, mul on olnud, on võimalusi rääkida inimkaubitsemisvastase võitluse koordinaatoriga, aga kui on mingisuguseid mõtteid, mida me saaksime lisada, siis ka see sooline mõõde oli väga oluline. kõik need teemad on meie jaoks ähm, olulised väga palju räägiti õiglusest või selle puudumisest, karistamatusest ja ka teavitamise puudulikkusest. samuti on räägitud koordineerimise puudulikkusest, mis ei peaks olema ainult vabaühenduste kätes, jah, nad teevad väga palju, vähemalt Hispaanias aga meil on vaja eh, tõesti võtta rohkem vastutust. kuulsime, kui oluline on ühtne kontaktpunkt ja üks eh, teema, mis me sinna sisse toome teksti, puudutab just muudatusettepanekut, kuidas eh, terrori ohvritega, terroriohvreid abistada ja seal viitasime just ühe, ühtsele kontaktpunkt, raportile. lisaks koordineerimisele räägiti ka et on vaja ühtlustamist toetada, loomulikult on olukord erinev erinevates riikidest, millist abi ohvrid saavad. samuti räägiti ka potentsiaalsest fondi loomisest terrorirünnakute ohvritele et äh, peaksime saama vähendada nende katsumuste hulka, mis ohvreid puudutab ja lisaks ka stigmatiseerimine on kindlasti huvitav teema, aitäh. ja viimasena saab sõna proua Stevens, äh, palun. suur tänu, teen väga lühidalt sooviksin tänada äh, äh, sõna võtnud ohvrit väga julge ülevaate eest ja tahaksin kahetsust avaldada selle üle, mis toimus ja loomulikult avaldada ka toetust. ma tean, et äh, Belgias on olnud raskusi ja ma tean, et nüüd on plaanis avaldada paremat toetust ja tagada parem kompensatsioon ja kiiremad tulemused. see on tõesti midagi, mis peab muutuma. Äh, ohvrid ei vääri selliseid kannatusi ja seega ma loodan, et tulevikus on parem koordinatsioon ning parem viis, kuidas äh, õiglaselt abistada ohvreid ja ma tõest-, mul on tõesti kahju sellest äh, katsumusest ja kannatustest, äh, mida olete pidanud kogema. Äh, sest ei saanud mitte midagi teha selles olukorras. ja meil on vaja tõesti kiireloomulist reaktsiooni, see, kuidas teid on koheldud, on vastuvõetamatu ja ma tõesti loodan, et me saame seda olukorda parandada ja ma loodan, et komisjon saab julgustada kõiki liikmesriike selleks, et direktiivi rakendada nii kiiresti kui võimalik, selleks, et ohvreid koheldaks äh, paremal viisil. ja ei peaks olema nii, et lähtuvalt sellest, kus te olete, saadakse äh, rohkem või vähem toetust, see ei pea, ole vastuvõetav. nii palju siis sõnavõttudest meil on veel kuus minutit jäänud. meil oli otsene küsimus proua Vassiljadule ja annaksin uuesti sõna ka äh, proua Krahuletsile, mõlemale siis kolm minutit. suur tänu, aitäh küsimuse eest, jah, tõesti on oluline meeles pidada, et direktiiv puudutab miinimumstandardeid, see on suurepärane vahend, aga tegemist on minimaalse vahendiga, aga vähemalt äh, annab see lahendusi liikmesriikide lõikes neljandal septembril avalikustame selle, et me üritame liikmesriike toetada selles osas, mis on vaja veel teha. me soovime toetada eh, juhiste andmisega liikmesriike ja eriti, mis puudutab soopõhiseid meetmeid selleks, et aidata, toetada ohvreid koostöös Põhiõiguste Ametiga teatud suunised selleks, et tõhustada koostööd, mis äh, aitaks vältida lastega kaubitsemist äh, ning, ning erinevate mehhanismide toetamise toimimine on selle töö keskmes, mida on vaja teha selleks, et paremini tuvastada ohvreid. me äh, teavitame ka ametivõime selles osas, mis puudutab äh, inimkaubitsemise aspekte ja lisaks äh, aitame äh, vahendada erinevaid parimaid praktikaid, millest lähtuvalt me peame tegutsema. me oleme väga pühendunud, nii nagu ka ülevõtmise raportis ja esimeses eduaruandes ütlesime, selleks, et tagada äh, läbi erinevate meetmete, millest ma juba rääkisin ja ka paljude teistega selleks, et oleks tagatud parem rakendamine aga loomulikult ähm, on see kõik selle töö keskmes ja sellepärast see teatis ka avaldati ja lõpetan praegu, aitäh. suur tänu, proua Krahulets, palun. vastan küsimusele psühholoogilise abi kohta, kas see on oluline? jah, see on väga oluline ja nagu ma mainisin, siis pärast seda, kui ma Antwerpis haiglast välja sain, ei olnud mul mingeid juhtnööre, kuidas välisriigis leida äh, spetsialisti, äh, psühholoogi ja minu kolleegid olid põhimõtteliselt need, kes USA-st aitasid mul rahvusvahelise võlgustiku leida, kes rääkisid inglise keelt ja minu sõbrad Brüsselis abistasid mind. ja tingimata on tegemist väga olulise aspektiga, aga veelgi tähtsam on praktilisest küljest see, kuidas leida tõesti äh, tõeline ekspert. mina läksin tööle tagasi kaks tuhat kuusteist aasta oktoobris osaajaga ja kindlasti mõistate, et ma ei olnud täiesti toibunud, läksin poole kohaga tööle, aga leidsin, et tööle minek on osa minu toibumisest, et keskenduda oma tööle. ja see oli oluline ka minu tütrele, sest ta tahtis, et ma läheksin, nii-öelda pöörduksin tavaellu tagasi. aitäh! aitäh, avaldan tänu kõigile ekspertidele, aitäh teie töö eest, siin on väga palju mõtteainest, mis te oma äh, uurimuste ja isiklike kogemuste kaudu meile andsite, see on kindlasti meie komisjoni liikmetele väga väärtuslik, palun. jah, aitäh, ka mina sooviksin tänada kõiki eksperte, osalejaid, sõnavõtjaid, meie liikmeid, kaasraportööre kaasjuhatajat, aitäh ja see kuulamine on väga tähtis ka meie kaasraportööridele ja kindlasti aitab see ette valmistada väga head raportit ja jätkame oma tööd üheskoos. Thank you. Now no, it, it you. will be your uh, coordinators meeting. Yeah. Yes, now Good luck. Yes, well, yeah. yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.